Eh, buenos días, colegas. Abrimos la sesión. Y... niisiis alustame tänase istungjärguga. esimeseks päevakorrapunktiks on komisjoni avaldus palkade ja pensionide arvestamise riiklike mehhanismide järgimine Johannes Haan, volinik, on täna siin ning annan talle kohe sõna, samas tervitan teda, nii et tere tulemast äh, osalema siin arutelul. ja sõna on nüüd teil, palun. suur aitäh, lugupeetud parlamendiliikmed.